Okay, so with this we can uh, move on with our IMCO uh.... nüüd saame siis edasi minna meie komisjoni koosolekuga, IMCO komisjoni koosolekuga, kõigepealt peaksime vastu võtma päevakorra ja kui kellelgi kommentaare ei ole ja paistab, et kommentaare kellelgi ei ole, siis loeme päevakorra vastuvõetuks. nagu te kõik teate, siis meie koosolekud kantakse internetis üle ning informeeriksin teid ka sellest, et äh, meil on ka IMCO Äh, teataja uus number ilmunud, tutvuge ka sellega ning äh, äh, nüüd on meil plaanis siis institutsioonide vahelised läbirääkimised ning info selle kohta, ennem kui me nende kallale asuksime, tahaksin tänada sekretäriaati ning sekretäriaadi töötajaid ja kõiki meie nõunikke. meie tööpõld on lai praegu, suur aitäh kõigile kes on ära teinud nii suure töö. esimene raport on siis äh, Euroopa äh, juurdepääsuakt äh, ja Morten Lõkkekoo. suur tänu! räägin siis paari sõnaga sellest, mis esimese kallapoolsete läbirääkimiste vooru käigus aset leidis võib öelda, et tegelikult üllatusi eriti ei olnud. meil oli väga hea läbirääkimiste voor, tegemist oli siis esimese läbirääkimiste vooruga neljast voorust, mis on plaanis lähikuudel. kohtusime viiendal märtsil, tegemist oli klassikalise esimese kohtumisega, mina tutvustasin parlamendi seisukohta, prioriteete ning nõukogu tutvustas omalt poolt sedasama mis tähendab seda, et läbirääkimisi kui selliseid praktiliselt ei toimunud, aga see oli prognoositav. nii et kõik läks väga hästi. ja ma arvan, et kõik teavad, et sellised läbirääkimised äh, ei kujune kergeks, keegi ei äh, eeldanudki, et nad kerged sa-, kergeks kujunevad, aga parlament soovib saada, saavutada edu, me tahame näha tulem-, tulemusi, nii et äh, ma arvan, et meil on võimalik midagi ära teha, mitte küll palju, aga siiski, selleks, et äh, kaitsta puuetega inimesi Euroopas. peamised teemad, millest mina rääkisin, mitte küll tähtsuse järjekorras, aga üldiselt olid äh, kõigepealt reguleerimisala, äh, juurdepääsunõuded, teiseks hoonete keskkond on olnud väga oluline teema operatsioonisüsteemid, äh, äh, iseteenindusterminalid. Äh, lisa üks, siis mikroettevõtete väljajätmine, see on minu jaoks olnud väga tähtis küsimus, minu nõnda nimetatud viimane piir, siis ebaproportsionaalne koorem, standardite kasutamine ning lõpuks äh, CE märgistuse väljajätmine selle õigusakti valdkonnast. nii et nagu kuulete, teemasid on palju, mille kallal tööd teha. nii et ega me siin liugu lasta ei saa. aga vaatame, et võib-olla siis mõningate teemade puhul nõukogu on vastutulelik ja soodsal positsioonil nõukoguga oli meil teatavaid äh, ühisseisukohti ja komisjoniga ka. see oli esimene sammuke õiges suunas. nii et äh, mul on põhjust uskuda, et äh, tulemused on positiivsed. järgmine kord tuleme kokku kaheteistkümnendal aprillil, siis räägime äh, heakskiidust ja töötame praegu päevakalla kall. suur tänu, Martin! ja kuna ma näen, et Ita ei ole veel tulnud, siis annan kõigepealt siis tegeleme kõigepealt äh, digitaalse sisuga. raportööriks äh, on äh, proua Gebhard. aitäh, proua esinaine. tõesti, see on keeruline teema. artikkel viiekümne viie kohaselt töötab kaks erinevat komisjoni selle kallal, kuigi nad alati ei ole ühel meelel meie oleme siin äh, tarbijakaitse poolel, juurikomisjon rohkem tehnilisel poolel töötamas, seega alati ei ole kõige lihtsam seda tööd teha, aga tuleb tunnistada, et me oleme äh, saavutanud nii mõndagi ning äh, päris palju edasi jõudnud ka Bulgaaria eesistumise ajal Äh, jõudnud esialgsele äh, ja kui me jõuaksime esialgsele kokkuleppele Bulgaaria eesistumise ajal, oleks see päris tore. teatud küsimustes oleme jõudnud ühele äh, meelele, suutnud paika panna kompromissid siin on kolm punkti, mis on veel äh, lahtised äh,, aga keerulised asjad lahendataksegi hiljem. üks puudutab äh, seda tarkvara, äh, mis äh, nõukogu arvates peaks kuuluma erimääruse alla, meie arvates loomulikult peaks ta kuuluma digitaalse sisu määrustiku alla meie arvates see e, e, eriseadmete määrustikuga me oma mandaadi ajal ühele poole ei saagi, seega oleks hea, kui me e, saame digitaalse sisu määrusega valmis. ja siit võib tuk-, tekkida selline ebakõla, millega me ei saa nõustuda. parlament peab siin seega jääma endale kindlaks Äh, me, eh, probleemiks on siin ka äh, tähtajad ning harmoneerimise määr, meie soovime täisharmoneerimist, nõukogu soovib miinimumharmoneerimistaset ja nad ei ole valmis öö, äh, öö, millimeetritki järele andma, seega see on keeruline teema, lähiajal näeme, kuidas sellega edasi liigutakse, parlament loomulikult on öö, äh, seotud öö, äh, resolutsioonis kirja pandud ka meie soovime seega täisharmoneerimist. tuleb tunnistada, et ma ka ei mõista nõukogu päris täpselt. selles valdkonnas näiteks Ühendkuningriigis ja Hollandis ei ole üldse mingisuguseid reegleid. seega asi ei ole selles, et muudetakse liikmesriikide õigustikku, vaid lihtsalt esimest korda antakse võimalus äh, seda teemat reguleerida Euroopas. Äh, et siseturg paremini toimiks. seetõttu meie arvates ei ole väga selge see, miks nõukogu nii tõrges on. aga loodetavasti leiame siin ka lahenduse ning viimane asi, mida me saavutasime sellel nädalal puudutab äh, andmekaitset. Te teate, et ka parlamendi sees on toimunud sellel teemal põhjalikud arutelud ning äh, lõpuks öeldi, e, otsustati, et meil on vaja reegleid siin, meil on vaja säilitamiskriteeriume paika panna meil peab olema andmekaitse miinimumstandardid paigas, nõukogu alguses oli täiesti vastu, aga lõpuks andis natukene järele, selle kohta eraldi äh, artiklit ei kirjutata, aga põhjenduspunktidesse pannakse see äh, kirja. Äh, loodetavasti see on teile vastuvõetav ja ma loodan, et te toetate seda, nii saame me teistes punktides ka edasi liikuda, aitäh! aitäh! siis proportsionaalsustestid. Andreas Schwab on meie raportöör. aitäh, proua esinaine. eile toimus kolmas triloog Bulgaaria ees, ees, ees, eesistumise all ning sõlmisime poliitilise kokkuleppe, seega tahaksin südamest tänada kõiki, kes meid sekretäriaadist ka toetasid ja tegi, kes tegid suurepärast tööd lühidalt tutvustan kolleegidele seda, mida me saavutasime. kõigepealt võib kinnitada seda, mida ütles kolleeg proua Gebhardt, mina ka ei mõistnud alati, mida nõukogu soovib, aga see polegi nii tähtis, sest lõpuks minu arvates saime me hea kompromissi. liikmesriigid nõustusid meie ettepanekuga Äh, liikmesriigid peavad ise saa-, äh, saama reguleerida äh, seda valdkonda, teiseks leppisime liikmesriikidega kokku, et tervishoiu valdkonnas kirjutame reeglid sisse mitte ainult põhjenduspunktidesse, vaid põhiteksti, tervishoiu elu, elukutseid tuleb eraldi kohelda ning Äh, äh, vastavalt artiklile sada kaheksakümmend meie aluslepingust äh, saab reguleerida tervishoiusektorit siin, siin me saavutasime päris palju, sest nõukogu alguses oli täielikult vastu me sellele, et tervishoiusektorist rääkida. kolmandaks, suutsime me piiriülesed teenust, teenused ka ära kaasata mõningates, äh, mõningad punktid pidime lükkama põhjenduspunktidesse, aga öö, äh, nõukogu öö, äh, oli kompromissialdis ikkagi. praegusel hetkel kahjuks kõik liikmesriigid sellega veel nõus ei ole, niisiis meie arvates on väga positiivne see, et kaasati ikkagi ka piiriülesed teenused. Äh, avalikkus tuleks uud, uude, uue määrustiku ellurakendamiseks võimalikult äh, ulatuslikult kaasata. saavutasime ka selle, et äh, uue, uus määrustik peaks olema erandkorras võimalik äh, vastavalt artiklile kolmkümmend kolm aluslepingust, äh, seega suutsime parlamendi positsiooni kaitsta. me ei suutnud aga piirata äh, rakendusaega ühe aastaga, nõukogu nõudis kahte aastat, sellega lõpuks olime nõus ning ka see tingimuste nimekirja artiklis kuus lõikes neli läks nõukogu teksti põhjal sinna sisse me ei mõistnud äh, täpselt, miks see nii oluline on nõukogu jaoks, aga nõukogu äh, soovis seda ja olime sellega nõus. ning öö, äh, öö, ning öö, kas äh, äh, ning käsitöö äh, reguleerimine läks ka lõpuks põhjenduspunktidesse, sest nõukogu ei soovinud Euroopa Kohtu otsust siin põhitekstis kaasata. loodetavasti nõustute ka teie siin võimalikult kiiresti selle kompromissiga, et see täiskogul võimalikult kiiresti vastu võetakse, aitäh! nüüd Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni äh, äh, teema, palun, Liisa. aitäh, meil on olnud kaks triloogi kahekümne kaheksandal veebruaril ja eile. keskendusime lõpptarbijate õigustele, paljud osad ei ole veel äh, lõpetatud, küsimus sellest, millised teenused peaks selle alla langema sellega on edasi äh, mindud, aga lahtisi küsimusi on veel isikute äh, vahelise suhtluse teenuses ning mis puudutab sisulisi sätteid, sätteid, siis on päris olulisi edusamme tehtud. Äh, lahtised, lahtine teema on veel hoiatussüsteemidega, siis hädaabiteenused, koostoimimisvõime sätted. eile keskendusime peamiselt äh, universaalsele teenuse ko-, pakkumise kohustusele. me soovisime rääkima, rääkida ka äh, puuetega lõpptarbijate teenustest, aga see, selleni me ei jõudnud äh,. saavutasime küll äh,, astusime mitu sammu küll edasi, aga, aga tööd on vaja veel teha ennem järgmisi poliitilisi arutelusid. mis puudutab Euroopa-siseseid eh, kõnesid, siis komisjon soovis eh, kompromissi eh, ühtsete kõnemäärade suhtes. aga parlamendis ja nõukogu kompromiss läheb, äh, selles küsimuses ikkagi saavutatakse loodetavasti Bulgaaria eesistumise ajal. aitäh! Thank you very much uh,, Dita uh...! suur tänu, Dita! ja nüüd siis sellega võime lõpetada omapoolsete läbirääkimiste teema ja nüüd jõuame siis suulise küsimuse juurde ühtsete laadijate kohta päevakorrapunkt number kümme, raadioseadmete direktiiv. IMCO on alati tahtnud teada seda, kuidas Euroopa Liidu õiguse rakendamisega läheb, sealhulgas siis ka raadioseadmete direktiiv. iseäranis huvi pakkuv on meie jaoks ühtsete laadijate teema, mis on tänases päevakorras tuletaksin teile meelde, et äh, raadioseadmete direktiiv annab komisjonile õiguse võtta vastu delegeeritud akte, mis on seotud ühtsete laadijatega. see oli parlamendi jaoks äh, oluline teema ja kuna äh, parlament ei ole delegeeritud aktide küsimuses kaugele jõudnud, siis otsustasid IMCO koordinaatorid, et peaksime esitama küsimuse, suulise küsimuse, et komisjon saaks täpsemalt selgitada meile, komisjonile, kuidas lood on. ja seetõttu tahaksin anda nüüd sõna komisjonile. ja täpsemalt siis äh, Von Wissutile vastavast peadirektoraadist. suur tänu! esimees, tahaksin teid asjaga kurssi viia. nagu te ehk juba teate, siis see komisjon on vabatahtlikku lähenemisviisi toetanud, sellepärast et me arvasime, et see on kõige parem lähenemisviis selleks, et saavutada siis äh, meie poliitiline eesmärk ja sellisel moel me siis ei takista tehnoloogilist arengut lähtusime siis ka eelmise vastastikuse mõistmise memorandumi kogemustest. oleme püüdnud jõuda üksmeelele selle uue vabatahtliku lähenemisviisi küsimuses äh, sidusrühmadega. on olnud mitmeid mõttevahetusi ja mitmeid kohtumisi selle valdkonna esindajatega, ettevõtetega ja ettevõtted esitasid siis uue vastastikuse mõistmise memorandumi eile. meie omalt poolt leiame, et nüüd äh, võib võtta kaalumisele reguleerimise. vahepealse aja jooksul olega oleme me astunud samme ka selleks, et äh, laadijate turg toimiks, stand-alone laadijate turg toimiks ning vastaks äh, turvaeeskirjadele, mis on sätestatud ning oleme Turu Järelevalve Ametivõimudele, kes vastutavad vastava direktiivi eest ning palunud neil võtta rakend, vajalikke rakendusmeetmeid. see on siis praegune asjade seis ning olen valmis vastama teie küsimustele, kui teil on täiendavaid küsimusi. suur tänu, sellega siis saavad sõna meie äh, esindajad. Sabine Verhaen. aitäh! viimastel aegadel oleme me äh, rääkinud palju äh, ka sellest, kuidas komisjoni poolt ellu on rakendatud äh, see reeglistik ning ma pidevalt kuulen seda, et endiselt ei ole seda suudetud teha. Äh, seda kuulen ma ka äh, tavainimestelt et nad ei saa ühtset laadijat hankida. olenemata sellest, millised tehnilised kriteeriumid tuleb täita, et tagada võrdsed võimalused kõikidele ettevõtetele. ma tahaksin teada, mida komisjon kavatseb ette võtta selleks, et lõpuks ometigi jõutakse ühtsete laadijate teemal kaugemale. Thank you very much and then for SND. aitäh ja es-, eh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Kehvard, aitäh, proua esinaine. neli aastat tagasi võit-, võtsime vastu selle määruse ning juba siis äh, oli probleem selles, et komisjon ootas eh, tööstuselt eneseregulatsiooni, sellest ei piisa, et need reeglid ellu rakendataks. ja ikkagi Äh, eeldab komisjon eneseregulatsiooni tööstuselt, kuigi nad teavad, et seda ei juhtu, me teame ju seda. ja see, et see teema lihtsalt edasi lükatakse, see ei ole vastuvõetav. ma kuulsin ka selle dokumendi ettevalmistamisel, et Euroopa Komisjon peab silmas ainult mobiiltelefonide laadijaid, mitte teiste seadmete omasid, sest põhjenduspunktides mainitakse eraldi mobiiltelefoni, aga eraldi mainimine ei tähenda, et teised on välistatud. me ei saanud mõningaid seadmeid isegi toona mainida, sest neid ei olnud olemas, aga me teadsime, et uued tehnoloogiad on väljatöötamisel ning me eeldasime, et kui uued tehnoloogiad välja tulevad, siis ka nemad, nende puhul äh, töötatakse välja ühtsed laadijad, mitte et neid on jälle sada tuhat erinevat. me räägime siin ju jätkusuutlikkusest, keskkonnakaitsest, maavaradest, mida me peame säästma see, siin maa peal, aga ikkagi ei ole me mitte midagi ette võtnud, sellest ei, see on vastuvõetamatu, me peame lõpuks ometigi me tegutsema sest meie kodanikud ootavad meilt seda. Neil on kõrini sellest, et, äh, et nad peavad uue äh, äh, asja ostmise puhul ostma ka uue laadija ning vana laadija kuskile eraldi laadijate kappi panema. selline asi ei sobi ning armas komisjon see on vastuvõetamatu, kui te ütlete jah, et me ootame tööstuselt eneseregulatsiooni. sellest ei piisa, sest seda ei juhtu kunagi. ärge palun ka öelda, et eh, öelge, et eh, ei ole võimalik muud teha ning tööstus peab ise otsustama. autokatalüsaatorite puhul me ka eh, ei äh, öelnud, äh, et, et midagi teha ei saa, midagi peab ette võtma. sest on ka teisi tehnoloogiaid, mida saab kasutada. miks saime me hakkama seda, sellega autokatalüsaatori puhul, aga mitte telefoni laadijate puhul? seega palun hakake tegutsema ning komisjon võiks natukene tõsisemalt oma kohustusi võtta. Thank you very much uh, in name of the uh, EC-. suur tänu, Euroopa Konservatiivide Rahvaarvestid ähm, um, tahavad ka esitada küsimuse komisjonile, nimelt kuidas, mida komisjon arvab, kuidas areng traadita laadimise vallas ähm, ühiste laadijate, ühtsete laadijate arengut äh, mõjutab. ja Tita Tšarantsova saab sõna Alde nimel. suur tänu! pean ütlema, et olen nõus. eelkõnelejaga oleksime oodanud üksikasjalikumat teavet komisjonilt aga toetan iseenesest delegeeritud aktide kasutamist ning vabatahtlikku lähenemisviisi, sellepärast et vabatahtlik lähenemis ja vabatahtlik lähenemisviis praegusel hetkel ei ole aga vilja kandnud ning äh, ma arvan, et äh, me tahame tarbijate jäätmeid piirata erinevate laadijate arvu kärpides ja ma loodan, et komisjon toetab dünaamilist lähenemisviisi, kus võetakse arvesse ka turu uuenduslikkust. seetõttu ma leian, et väga hea oleks praegu liikuda kahe äh, telefoni, äh, telefonilise lähenemisviisi juurde ehk siis äh, laadijaga ja laadijata telefonid, see võimaldaks tarbijatel tarbijatele paremaid tingimusi ning samal ajal vähendaksime prügi. ja ettevõtted, kes kasutavad äh, erinevat äh, kasulikke funktsionaal, äh, funktsionaalsusi, nagu näiteks kiirlaadimine, saaksid seda kasutada ka müügiargumendina. Julia Redat ei ole kohal, nii et kui keegi teine soovib sõna, siis palun, aga muidu saab sõna komisjon suur tänu, nagu ma juba ennem ütlesin, me oleme kaalumisele võtnud reguleerimise. me peame loomulikult erinevaid võimalusi, erinevaid alternatiive hindama, nagu näiteks, mis puudutab reguleerimisala, kas me peaksime piiruma ainult nutitele-, piirduma ainult nutitelefoniga või peaksime kaasama ka teistsugused seadmed ja kui me oleksime lähtunud reguleerimisest või miks siis me tegelikult vabatahtlikku lähenemisviisi alguses niiviisi edendasime. ma arvasin, et see kindlasti oleks uuendust soodustav lähenemisviis. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me viisime läbi uuringu ning mõtlesime, et USB peaks olema kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks kõikide seadmete puhul kohustuslik kui me oleksime lähenenud asjale aga niiviisi, siis oleks see juba aegunud lähenemisviis, sellepärast et turg on liitunud energiatõhususe, energiatõhusama äh, lähenemisviisi suunas USB tüüp C, nii et kui me otsustame reguleerimise kasuks, siis me peame igal juhul kandma hoolt selle eest, et valitud alternatiiv oleks dünaamiline ning uuendusliku, uuendusele äh, avatud. me kaalume erinevaid alternatiivi. vaatame, millised tehnilised võimalused on olemas, mis tuleks kaasata reguleerimisalasse, kas kõik laadijad või ainult nutitelefonide laadijad. see on juba meie järgmise raadioseadmete direktiivi töörühma päevakavas kuueteistkümnendal aprillil mis puudutab ähm, traadita laadimist, siis see on seotud äh, innovatsiooniga, me peame igal juhul arvestama sellega, et kui me mingisuguse reguleerimise kasuks otsustame, siis äh, me ei tohi selle reguleerimisega pärssida äh, uuendustegevust, et tulevikus oleks tõhusam lähenemisviis võimalik. praegu on raske ennustada ette, kuidas traadita laadimine areneb tulevikus, praegu on see ainult äh, kallimate toodete puhul võimalik ja hiljem võib muutuda see ka standardomaduseks. nii et kui me tahame reguleerida, siis peame kandma hoolt selle eest, et äh, meie õigusaktid on, võimaldavad siiski uuendust ning ei satu takistuseks äh, uuendustegevusele. suur tänu selgituse eest ja hääletusel siis vaatame, kas me võtame selle suulise vastuse, suulise küsimuse vastu. suur tänu, Euroopa Komisjon olema päevakavast ees. nii et ma peataksin praegu koosoleku ning jätkame uuesti kell üksteist, sest et kell üksteist on meil päevakorras plaanis hääletused. suur tänu komisjoni esindajale ning kohtume jälle siin kell üksteist okei okay, um,, welcome back um, everybody. tere tulemast tagasi. näen, et saal on rahvast täis. seega saame jätkata hääletamisega. aga enne kui hääletamise juurde läheme, sisuliselt paluti mul läbi viia testhääletus. ma tean nüüd, mida me hääletame, testhääletuse küsimus, kas minust saab Genti linnapea, jah või ei? hääletamine on alanud <laughs> And one more per- üks inimene peab veel hääletama. hääletamine on lõppenud. ja minust saab Genti linnapea. enne hääletamist pean üht-teist selgitada, mõlemad äh, nii direktiiv kui määrus on omavahel tihedalt seotud, seetõttu hääletame mõlemat koos. esmalt äh, hääletame plokina määrust, aga see mõjutab muidugi ka direktiivi ning seetõttu Liidu esimese hääletuse tulemuse saamise järel liiguksime otse mõlema raporti lõpphääletuse juurde. seega alustame esmalt määrusest ning üks hääletus, hääletusplokina komisjon, mõlema komisjoni ettepaneku puhul nii määruse kui direktiivi hääletame, hääletamine on alanud. I close the vote. hääletamine on lõppenud. no against against, against the rejection yes.. okei okay. okay,, close the vote. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt, neliteist vastu kaks erapooletut. see tähendab, et läheme edasi mõlema raporti lõpphääletuse juurde ning hääletamine on alanud. Two more. kaks liiget peavad veel hääletama. Two people who have their cards okay,. No. hääletamine on lõppenud. neliteist poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletu. panus võib selgitada, siis jääb topeltselgitamine ära. aitäh kuna komisjoni ettepanek on tagasi lükatud. lükkasite komisjoni ettepaneku tagasi, aga raportit vastu ei võtnud, see oleks läinud täiskogul hääletusele ja täiskogus oleks saanud tagasilükkamise üle hääletada, see tähendab, et praegu raportit ei ole, võimalus on alustada seda tööd nullist või teha mitte midagi. okei okay,, thank you very much, Panos. aitäh, Panos annaksin sõna raportööridele. kõigepealt Morten, palun. aitäh. keegi ütles mulle täna hommikul, et eile tähistasime siseturu kahekümne viiendat aastapäeva. seda muidugi tasub tähistada, lootsin et saame tähistada ka täna, aga nii ei läinud. IMCO raportit sel teemal ei koostata. see aga mind ei üllata. nägime seda juba mõnda aega tulemas. raportöörina on muidugi sellest minul väga kahju, meil oli väga hea võimalus parandada ühtse turu nurgakivi. jätsime selle võimaluse kasutamata järgnevatel kuudel ning äh, valimistel peaksite seda arvesse võtma. seega jääb üle öelda ainult üht, meie leiame, et selline tulemus on kahetsusväärne, Elin. suur tänu sulle ja su meeskonnale fantastilise koostöö eest. see näitab, kui head tööd saab teha tegelikult kehva raportiga, kui tehakse head koostööd samuti on minu arust kahetsusväärne, et äh, liiga vähe inimesi olid tegelikult ka raportit lugenud. algsest komisjoni ettepanekust erines see oluliselt, aga suur tänu sellegipoolest. suur tänu ka Anna-Mariale. suur tänu ka teie panuste eest. panused lõpptulemusse olid äh, väga head ning te olete siseturu eest võidelnud juba pikka aega, seda on muidugi ka märgatud ja arvesse võetud. kahjuks ei jõudnud me sellise tulemuseni, nagu oleksime soovinud ning Susanna sekretariaadist äh, tänaksin ka teda ja ka oma meeskonda, kes tegid väga head tööd ning loodetavasti suvel õnnestub meil seda taas teile näidata ning loodetavasti juba järgmisel mandaadiperioodil äh, võtame selle uuesti ette. aitäh, Martin, nüüd võtan ma ka ise sõna raportöörina määruse raporti juures. alustaksin äh, sellest, et äh, tänaksin väga paljusid inimesi. Morten Lukkekaarti muidugi kaasraportöörina, suur tänu, väga hea oli sinuga koos töötada, muidugi me ei teinud seda ainult kahekesi, väga palju abi saime ka assistentidelt, Sofii, Claire Susanna sekretäriaadist, Anna Thierry. tegelikult on neid inimesi veel rohkem, suur tänu teile kõigile ning väga kahju, et meil ei õnnestunud edasi liikuda ühtse turu lõpuleviimise töös. suur tänu ka variraportööridele, eriti just Anna-Mariale ja härra Rosatile suurepärase koostöö eest tuleb öelda, et kui minust sai komisjoni esimees, arvasin ma, et töötame kõik ühiselt selle nimel, et kaitsta siseturgu ja soovime kasutada kõiki võimalusi, et selles valdkonnas edasi minna. kuna see on meie kodanikele ju nii tähtis. see on üks suurimaid kohti, kus me saame kodanikele näidata, mis on Euroopa lisandväärtus. seetõttu olen ma mõnes fraktsioonis ja mõnes parlamendisaadikus väga pettunud, arvasin, et nad toetavad Euroopat ja soovivad näidata, mis on Euroopa lisandväärtus, et nende, et kodanikud samuti näeksid seda, aga nad ei kasutanud seda võimalust. suur tänu kõigile, kes äh, sellesse uskusid ning sellega on see töö ka lõppenud, enne kui me liigume edasi annaksin sõna annaksime nüüd sõna kahele inimesele, kes on sõna soovinud. Virginie, palun. Euh, suur tänu. viisteist kuud on läinud mööda sellest ajast, kui komisjon euh, e-, ettepaneku avaldas mõned äh, positiivsed siin, elemendid siin olid, näiteks proportsionaalsus, aga raport, mille tagasilükkamine, lükkasime, see oleks niikuinii läbi kukkunud, kuna see lähtub äh, iganenud ideest, mis siia lauale parlamendil on tegelikult jõudnud juba mitmel korral. see oleks rikkunud äh, teenuste direktiivi, seega jõudsimegi paratamatult täna sama tulemuseni nagu varem. me oleme siiski Magriti riigis, sürrealismi riigis ja olukord on tõesti sürreaalne selles küsimuses. lähteriigi ametiasutus esitab dokumendi, sihtriigil ei ole mingit võimalust äh, vastuväidet esineda, seega päritoluriigi probleem oli algusest peale probleemiks. päritoluriigi küsimus lõhestab Euroopa Liitu, kuna see põhimõte loob kodanike vahel konkurentsi jõuaksime madalaima ühisnimetajani ja loodetavasti komisjonil jõuab ära lõpuks ka see sõnum, et me ei soovi seda teed mööda minna. aga normaalne on, et IMCO hääletab selle vastu, sellepärast et me tahame tegelikult ühtset arvamust. neli äh, ettepanekut on esitatud, neli on tagasi lükatud ja pärast äh, seda ja pidades silmas ühtekuuluvust ja Euroopa rahvast, me peaksime äh, Äh, tegelikult äh, langetama selle seisukoha. Now of course so only uh... ainult inimesed, kes soovivad sõna tulemuse kohta, mitte sisuliselt saavad sõna. palun, proua Jaakonsaari. aitäh Su. suur tänu. olin variraportööriks ühes küsimuses siin ja ma tahaksin austatud esimees tõdeda, et ähm, tegelikult te kirjeldasite ajalugu pisut valesti, kui te ütlesite, et siin on Euroopa-meelsete ja Euroopa-vastaste vaheline arutelu või siseturu pooldajate ja siseturu vastaste va ah, hääletus, vaheline va hääletus. nii see tegelikult ei ole, me kõik tahame siseturgu edasi arendada, kõik oleme Euroopa-meelsed, aga kui neli komisjoni, ITRE, EKON, Äh, ja nii edasi, olid seisukohal, et lisaväärtust ei tule, siis minu meelest on äh, täiesti õigustatud ettepanek tagasi lükata ning oodata siis mingil hetkel uut ettepanekut, äh, mis kõrvaldab need hirmud, mis selle praeguse ettepanekuga kaasnesid. ettepanekut ja et see ettepanek kindlasti ei oleks aidanud väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid erinevates riikides. nii et ma tahaksin tegelikult tänada ka komisjoni, kes oli valmis kogu aeg äh, ettepanekut parandama, aga nii kurb kui see ka ei ole, me ei jõudnud sellise tulemuseni, mis oleks meid hädast välja aidanud praeguses olukorras. Euroopa Liidus on väga palju selliseid õigusakte, mis siis, kui nad jõustuvad, siis nad ei too kaasa mitte mingisugust lisaväärtust, vaid on muutnud inimeste elu keerulisemaks, sellepärast et need lootused, mis on äh, seotud äh, Euroopa ideoloogiaga, ei olnud tegelikult nendes ettepanekutes sees. ja mul on väga hea meel, et siis praegu on äh, need ettepanekud tagasi lükatud. aitäh! Um... aitäh! nüüd annaksin sõna Anna-Mariale, palun. aitäh, Anneli pean äh, kolleegide seisukohtadest lugu ja ma arvan, et me ei peaks vaatama minevikku, aga vaadates tulevikku, tundub, et meil ei ole mingit varuplaani. parlament on oma töös läbi kukkunud, parlament ei ole suutnud parandada komisjoni ettepanekut, et äh, aidata kaasa majanduskasvule, konkurentsitingimuste paranemisele Euroopas. meil ei, me ei ole lauale toonud midagi paremat, midagi uut me ei ole jõudnud ka kolmepoolsete läbirääkimisteni, et kodanikele mingi käegakatsutav tulemus tagada ning me teame, et komisjonil ei ole enam võimalik läbivaadet teksti lauale tuua, kuna selle mandaadiperioodi jooksul ei ole meil enam aega sellega tegeleda demokraatliku menetluse läbi. seega parlament on tegutsenud väga negatiivselt sel-, sellises küsimuses, mis moodustab seitsekümmend protsenti Euroopa majandusest, teenuste sektorist Euroopa VKE-dele saadame sõnumi, et me ei soovi rakendada teenuste direktiivi e. e-kaart oli ju tegelikult väga väike osa sellest, aga me oleksime saanud sellega mandaadiperioodi lõpuni tegeleda, me lihtsalt lükkasime selle tagasi ilma alternatiivini pakkumata, me ei ole teinud mitte midagi ja me ei ole, me ei saa ka teha mandaadiperioodi lõpuni midagi selleks, et teenustele siseturgu avaldada, me ei saa aidata teenusepakkujaid, VKE-sid praeguse perioodil, mandaadiperioodi lõpuni selleks, et nad saaksid tegutseda piiriüleselt ja just see ongi selle hääletuse tulemus ja see on väga tugev poliitiline sõnum. see näitab ka, et äh, idapoolsed ja läänepoolsed liikmesriigid ei usalda üksteist nimelt päritoluriigi küsimus tuleneb ka aluslepetest, nimelt teenuste vaba liikumine ju sealt tuleneb. mõned tõlgenda-, tõlgendavad seda jälle päritoluriigi probleemina, teised tõlgendavad seda vaba liikumisena, mina toetan äh, seda kui vaba liikumist ja olen uhke selle võitluse üle. aitäh, Anna-Maria Järvel-Saati, palun! Yes, I am also of course disappointed by the result aitäh, ka minul valmistab hääletuse tulemus pettumust, aga otsustasin siiski sõna võtta, kuna kuulsin taas sama seda valeargumenti kordumas. see peaks olema juba väga selge, et me oleme teinud väga palju tööd, et tahaksid ettepanekut parandada. me oleme teinud väga palju tööd selleks, et võtta arvesse teiste fraktsioonide kolleegide äh, arvamust ja ma arvan, et me jõudsime väga hea kompromissini. sellist asja nagu päritoluriigi põhimõte uues versioonis ei ole. ei õõnestata sihtliikmesriikide äh, vol-, pädevusi. uus ettepanekus selliseid asju ei ole. kahjuks äh, kolleegid teatud fraktsioonidest keeldusid täielikult koostööst selles küsimuses ning selline koostööst keeldumine äh, kui isegi ei proovite ettepanekut parandada, on minu jaoks suur pettumus. muidugi me austame komisjoni otsust, komisjoni, komisjon muide peaks tegelema siseturu edasiarendamisega. me oleme langetanud otsuse, mis näitab, et äh, võidutsesid protektsionistlikud äh, tendentsid, äh, riiklikud hirmud, aga meie peaksime siin lähtuma Euroopa ülesest vastutusest. kui me iga vastuolulise seadusaktiga tegeleme vastavalt riiklikest hirmudest, mis ei ole isegi põhjendatud siis kahjuks äh, tuleb öelda, et me ei liigu õiges suunas, teenuste siseturg ei toimi nii nagu peaks ja see on üks äh, suur võimalus, mis on jäetud kasutamata. aitäh. härra Agnew, EFTD palun. Well I am actually rather heartened by what aitäh. väga hea on näha, et et äh, rahvasaadikud tegelikult seisavad vastu komisjonile. E-, eelmise mandaadiperioodi jooksul aastani kaks tuhat neliteist äh, oli põllumajanduskomisjonis väga oluline hääletus ning äh, selle alguses oli samuti tagasilükkamise võimalus, aga meil ei olnud julgust seda teha, kaheksa tuhat muudatusettepanekut oli mitterahuldavas ettepanekus ning äh, lõppes see kõik sellega, et sooviti ÜPP reforme. seega väga tubli töö, lugupeetud rahvasaadikud, saate järgmisel aastal valijatele öelda, et me seisime äh, komisjonile vastu ja võib-olla nüüd on Euroopal mingit lootust. palju edu! ja viimase fraktsioonina härra Rion, palun. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik had ook niet uh, om het woord willen vragen, maar als iedereen het doet, dan... Aitäh ma ei tahtnud tegelikult sõna võtta, aga võtsin siiski, sest kõik teised seda tegid. ma olen äh, rahul tulemusega, aga mitte mainitud põhjustel. küsimus ei ole selles, kas pooldatakse Euroopat või mitte, vaid kas pooldatakse sotsiaalset dumpingut ja nii edasi. sellised mured just sellest ettepanekust meil tekkisid. me soovime sotsiaalsemat Euroopat, me soovime sellist siseturgu, mida saab äh, ka sotsiaal, milles ka sotsiaalseid aspekte saab kontrollida, aga hääletus ei ole kunagi olnud ka selles, kas me toetame Euroopat või mitte, minu fraktsioon toetab valdavalt Euroopa Liitu ka teenuste valdkonnas siin ettepanekus ei olnud kahjuks midagi, mis võitleks äh, ebaõiglase konkurentsi vastu. sellega lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise, peame veel hääletama suuliselt vastatava küsimuse üle. komisjon vastas sellele ühtse laadija teemal ning äh, hääletame, kas olete nõus sellega, et suuliselt vastatav küsimus äh, heaks kiita hääletamine on alanud. a close. One more. Yeah. One, one more. okei <laughs> okay,, I close the. hääletamine on lõppenud. komisjonile me selle küsimuse esitame. suur tänu teile ning nüüd lõpetaksingi hääletamise. jätkame arvamusega, mis puudutab raudteereisijate õigusi ja kohustusi. härra De Jong on raportööriks. härra De Jong, üks minut. siiski anname minuti neile, kes ei soovi arutelus osaleda, lahkumiseks ja palun tehke seda vaikselt okei okay,, now that. hästi. saame jätkata ning härra De Jong annaksingi nüüd teile sõna raportöörina, palun. aitäh. pärast äh, hääletuse saginat peame vaatama nüüd äh,, ette võtma selle teema äh,, puudutab samuti siseturgu, tarbijakaitset ning siin raportis konkreetsemalt reisijatesse puutuvat. üldisemalt, kui ma vaatan äh, TRAN komisjonis toimuvaid arenguid, nähtub, et ka IMCO-l on oluline roll mängida. raport, mis on esitatud, ei lähe piisavalt kaugele tarbijakaitse küsimustes, äh, ei lähe isegi nii kaugele, kui komisjon on soovinud minna sellega komisjoni ettepanekus keskendutakse sellele, et rongireisijatel oleks rohkem ähm, võimalusi enda kaitseks ja ma arvan, et me peame siin komisjonis seda arutama, on mitmeid võimalusi, kuidas saame parandada ja täpsustada seda, mis reisijatest mingil hetkel saab, millised on nende õigused seoses konkreetsete probleemidega raporti ettepanekust võib tekkida segadus, me oleme varem samuti arutlenud äh, force majeure klausli üle. sellega võib seostuda olukord, et reisijad jäävad õiguslikult ühimikku seoses force majeure olukordadega olen teinud ettepaneku, et me ei lähtuks siin komisjoni ettepanekust ning see klausel jääks välja. teiseks mida oleme parandanud seoses komisjoni ettepanekuga, nimelt hüvitised, eriti just kiirete rongiühenduste puhul ning hilinemiste korral komisjon ütles viimati, et on avatud sellele, et vaadata, kuidas parandada olukorda seoses hüvitistega, et näiteks kolmekümneminutise hilinemise puhul oleks hüvitis ette nähtud, kuna kiirete rongiühenduste puhul on see ju väga tähtis, neid kasutatakse selleks, et täpselt kohale jõuda ning kui sellised rongid hilinevad, siis suunatakse tegelikult inimesi lennureiside poole ja seda me ju ei soovi. komisjonil on ka muid ettepanekuid transiitreiside kohta näiteks. see meile iseenesest sobiks, mõned täiendavad ettepanekud veel raportis on selleks, et suurendada läbipaistvust meil peab olema suurem selgus seoses hinnastamisega, aga me peame ka tagama, et ei oleks kulukam, kui kogu reis broneeritakse ühelt veebisaidilt, näiteks Brüssel, Pariis, Pariis, Strasbourg, kui see broneeritakse kõik korraga, et seda ei käsitletaks siis kahe erineva reisina reisija jaoks on see siiski üks reis ning kui teist rongist jäetakse maha seetõttu, kui esimene hilineb, siis ei peaks selle eest mitte vastutama reisija. reisija ei peaks sellises olukorras ostma ise uut piletit või maksma rohkem teise pileti eest, ma, seda kõike on raportis ka käsitletud. ning mis puudutab õigusi, kui sellises olukorras, kus reisija ei saa osta piletit piletimüügi kohas peab ostma rongist, kuna tegemist on mehitamata raudteejaamaga, siis äh, ka sellistele olukordadele lahendusi oleme käsitlenud. mul on ka mitmeid küsimusi, mõned ideed seoses muudatusettepanekutega, mille lauale sooviksin tuua, seetõttu ongi oluline, et täna see arutelu toimub oleme seda arutanud ka variraportööridega. ma arvan, et preambulis peaks olema soovitus luua platvorm, kus on näha kõik rongiühendused Euroopa Liidus, raudteeveoettevõtted peaksid selle ise korraldama, kui minu ettepanek läbi läheb, aga kohustust ei ole siin ette nähtud raudtee-ettevõtjatel, raudteeveoettevõtjatel võib paluda seda teha, aga me saaksime esitada muudatuse ettepaneku, et äh, seda toetada. kui me soovime, et reisijad oleksid äh, hästi informeeritud, siis peab neile andma ligipääsu inf-, infole, vastasel juhul nad ei saa olla hästi informeeritud, seega platvorm, kus see info on, oleks väga hea asi kui reisijad seda soovivad, äh, tehakse seda nagunii, meil ei ole vaja seda reguleerida, samas öeldakse, et seda on vaja reguleerida, kui me soovime parandada rahvusvahelisi teenuseid, rahvusvahelisi rongiühendusi. eriti, mis puudutab piir, piirkondlike ja kiirrongiühenduste kooskasutamist ma ei tea, kas me peaksime seda käsitlema õigustekstis või mitte, aga kui teil on ideid, siis olen nendele avatud. ning teiseks, ning see tuleneb reisijate organisatsioonide tagasisidest, olen äh, määratlenud ka, mis on kiirrongid kas hüvitised peaksid olema piiratud ainult kiirrongidega või, või mis tahes äh, pikamaaühenduste puhul võimalikud, sooviksin kolleegide arvamust selles küsimuses ja kuulan ära ka ülejäänud kommentaarid selles küsimuses. aitäh, nüüd annaksin sõna variraportööridele Rahvaparteist härra Rosati, kui tal asendajat ei ole. Madam Chair uh,, eh, Mrs Tun uh.... Eh, aitäh, proua esinaine, proua Tuun kahjuks ei saanud täna siia tulla, ta vabandab. see ei tulene sellest, et rongid hilinevad. ta palus mul ennast asendada. seega saagu nii ja loen tema jutu ette. proua Tuun leiab, et härra De Jongi arvamus on saavutanud üldiselt hea tasakaalu ning on öö, väga sarnane tema enda seisukohale. see puudutab näiteks öö, puuetega inimeste õiguste nii öö, vähe tugevdamist artikkel kakskümmend neli. proua Tuun nõustub ka sellega, et kolmetunnine eeltingimus öö, abi andmiseks tagab, et Äh, puuetega inimesed saavad rongidega aga ikkagi sõita. proua Tuun on nõus ka IMCO raportööri ettepanekuga, et üld, on üldine klausel artiklis viis, millega välistatakse igasugune diskrimineerimine ning tugevdatakse ka äh, reisijate õigust võtta jalgrattaid rongidele artiklis kuus. proua Tuun äh, kõhkleb veel kompensatsiooni summade küsimuses hilinemiste puhul kolmkümmend minutit isegi kiirrongide puhul on võib-olla liiga palju kui, kui viis protsenti kompensatsiooni üle tunniajase hilinemise puhul, siis sellest ei piisa, et motiveerida ettevõtteid vältima hilinemisi. siis ka piletite teema vajab läbivaatamist. sellest ei piisa, et õhutatakse äh, et õhut-, õhutatakse ettevõtteid neid mitme rongi ühe, ühispileteid müüma. proua Tuun leiab, et äh, juurdepääs on ääretult oluline, ei saa lubada sellist asja, et üks ettevõte äh, et ettevõtted ei anna, edasta reisiinfot teistele ettevõtetele ning online-platvormidele, sest reisijatel peab olema võimalus võrrelda hindu ja teenuseid sõltumatutel platvormidel. proua Tuun esitab oma muudatusettepanekud varsti ning on, ootab koostööd härra De Jongi ning teiste variraportööridega, aitäh! aitäh! ja sotsiaaldemokraatide nimel Lucy Anderson, aitäh! ma tervitan vägagi härra De Jongi raportit ja tuleb tunnistada, et IMCO kolleegid no suhtuvad sotsiaaldemokraatide poolelt väga hästi sellesse. tegemist on kriitilise tähtsusega teemaga Euroopa kodanikele, sest rongireisijate õiguste teema on olnud problemaatiline paljudes riikides juba pikka aega ning meie parlament peaks nüüd tõesti leidma õiged lahendused, rõhutaksin paari aspekti. mis puudutab force majeure'i klauslit komisjoni poolt, siis mina olen aru saanud, et äh, põhjendusi ei ole õigesti välja toodud, force majeure'i äh, teema ei ole sama rongiliikluses kui lennunduses mitmel põhjusel. üle Euroopa Liidu saavad äh, Äh, rongifirmad palju toetusi riigilt, seega see on, tegemist on avaliku teenusega ning teiseks äh, kulutõhususe hinnang näitab, et see ei aita säästa palju raha ettevõtetel. Äh, lennunduses jõudsid paljud juhtumid näiteks Euroopa kohtusse, mida oleks saanud vältida. ma loodan, et IMCO jääb meie raportööri positsiooni juurde antud küsimuses ning teine suur teema puudutab erandeid tuleb jällegi tunnistada, et liikmesriikidel on olnud väga palju aega oma raudteesüsteemid korda seada ning on tehtud ka palju in-, investeeringuid transpordi infrastruktuuri üle Euroopa Liidu, seega on aeg kaotada need erandid vähemalt suures osas. see on ka oluline aspekt. ja lõpetuseks sooviksin rõhutada, et me peame ajakavas olema väga ettevaatlikud. nagu ma ütlesin, tuntakse selle teema üle palju muret, kahjuks ettevõtted ning reisijate assotsiatsioonid äh, ei ole väga hästi äh, reageerinud transpordikomisjoni ettepanekutele ning nad äh, soovivad, et meie paneksime, tooksime välja paremad lahendused ning see öö, äh, äh, sõiduplaanide puhul öö, äh, tuleks leida paremad lahe, lahendused, ma sooviksin, et me suudaksime selle öö, teemaga jõuda triloogia aasta lõpuks loomulikult, aga kui te hoiaksite ühendust ka paremini äh, transpordikomisjoni esimehega, siis ma <clears throat> oleksin väga tänulik. aitäh ka selle soovituse eest. ECR-i nimel härra Suulik on variraportöör, ta ei saanud siia, siia tulla, seetõttu palus, et mina loeksin ette tema jutu. esiteks härra Suulik vabandab, et ta ei saanud siia tulla. paljud raportööri äh, muudatused on tema arvates väga mõistlikud, toetab täiesti muudatusettepanekut üheksateist, et lühendada eelteatamise aega äh, puuetega inimeste äh, pileti ostmiseks äh, või abipalveks neljakümne kaheksalt tunnilt kolmele tunnile, tema arvates kolm tundi on mõistlik aeg, ka ettevõtete jaoks, sest paljude ettevõtete puhul on see etteteatamise aeg veel isegi lühem praegu juba talle meeldivad ka muudatusettepanekud kakskümmend üks kuni kakskümmend üheksa, millega soovitakse kustutada nõuded kvaliteediraportiteks, äh, mis on lisas kolm kirjas, mida peavad ettevõtted esitama. vahel äh, on äh, vähem parem, ettevõtted peaksid ise otsustama, milline info on kasulik nende tarbijatele ning mis on lihtsalt ülearune müra talle meeldiks ka see, et lähtutaks nõudmise ja pakkumise lähenemisest ka äh, kiirrongide hilinemiste puhul. seda ei peaks meie reguleerima, seega ta ei toeta muudatusettepanekut kuuskümmend. ta on veendunud, et kõige tähtsam meede, mis tuleb vastu võtta, et parandada rongiteenuse kvaliteeti, on avada äh, rongiliiklus äh, äh, konkurents, konkurentsile endiselt domineerib äh, meie raudteesektorit äh, väike hulk suuri ettevõtteid ning äh, vähem konkurentsi tähendab ka madalamat kvaliteeti. seega ta leiab, et on vajalik kaasata avatud andmete põhimõte sellesse ettepanekusse, nii nagu see on muudatusettepanekus kolm kirjas. ta sooviks isegi kaugemale minna ning äh, tagada, et äh, reaalajas andmete vahetus oleks kohustuslik kõikidele äh, raudteeettevõtetele vastavalt artiklile üheksa lõikele kaks. tõsi ta on, et piletimüüjad annavad tarbijatele infot, aga piletimüüjatel endal ei ole piisavalt infot sageli raudteeettevõtetelt saadud. seetõttu kohustuslik andmete vahetus ettevõtete vahel on õigustatud sest suurt osa raudteetransporti endiselt subsideeritakse avaliku sektori poolt ning andmevahetus on tehniliselt ka võimalik. mis puudutab öö, äh, öö, äh, äh, ümberistumisega pileteid, siis suured avaliku sektori transpordiettevõtted ei soovi teha koostööd väikeettevõtetega, seega lahendus oleks, et tarbijate garant-, tarbijatele oleks garanteeritud äh, ühispiletid erinevate ettevõtete vahel, äh, seetõttu ta toetab muudatusettepanekut viisteist. Nende garantiide äh, võrdsustamine erinevate ettevõtete vahel tähendaks Äh, seda, et on küll de jure sõlmitud kahe ettevõttega leping, aga de facto on tegelikult tegemist äh, tarbija jaoks ühe piletiga, see on äh, reaalelus oluline. seetõttu ka suured ettevõtted praegusel hetkel ei soovi teha koostööd väikeettevõtetega. seega kaoks ka need suured probleemid ümberistumisega piletite puhul me toetame äh, terminit kombineeritud pilet, ehk siis kus on mitu piletit koos, nii, nii nagu see on kirjas artiklis kolm. kümme aastat tagasi, kui esimene versioon sellest määrusest välja tuli, oli ühtne raudteeturg alles sündimas ning Äh, erinevate piletite ühtlustamine erinevate liikmesriikide vahel ei olnud isegi arutlusel, sest see polnud tehniliselt võimalik tänapäeval, aga kasutades avatud andmete põhimõtet ning erinevate piletite võrdsustamist, siis äh, saame me nii parandada konkurentsivõimet ettevõtete vahel ning äh, parandada reisijate mugavust. seetõttu võiks me seda võimalust ära, ära kasutada, et toetada Euroopa tarbijaid. see oli härra Suuliku sõnavõtt ja nüüd Alde nimel annaksin sõna Mattias van Miltenburgile. Wat hij doet, anders dan wat we doen in. suur tänu, tahaksin tänada raportööri Tõnis De Jongi, sellepärast et erinevalt teistest on tema lähenenud asjale tarbija seisukohast, ma olen nõus Lucy Andersoni tõstatatud küsimustega sellepärast et ähm, muudetud on paraku komisjoni ettepanekut äh, ühest osast ja tarbija seisukohast tegelikult on see olukord isegi halvem. ma kutsuksin äh, üles meie komisjoni ikkagi tõstma reisijad äh, meie püüdluste keskmesse, et meil oleks parem reisijate õiguste kaitse kolm teemat, millest räägiksin täpsemalt. vääramatu jõud, puudega inimesed piiratud mobiilsus ning äh, hilinenud rongide hilinemise kompenseerimine. olen nõus sellega, mida öeldi vääramatu jõu kohta. rongireisimine on teistsugune kui lennureisimine ning äh, me oleme näinud, et erandid, mis on seotud äh, force majeure'iga, tekitavad väga palju ebaselgust, nii et vääramatu jõu klausel tuleks seetõttu välja võtta sellest dokumendist üldse sellepärast, et mõjuhinnang jätab äh, mõjuhinnangust jääb tegelikult mulje, et see klausel tegelikult ei too kaasa kokkuhoidu raudtee-ettevõtete jaoks. mis puudutab liikumispuudega inimesi ja puuet üldisemalt, siis loomulikult raudteejaamad peaksid olema puuetega inimestele kättesaadavad ning juurdepääsetavad. olen nõus sellega, et etteteatamise aeg, aega tuleks vähendada neljakümne kaheksalt tunnilt kolmele tunnile. minu enda koduriigis on etteteatamise aeg tegelikult üks tund, nii et meil õnnestus seda teha, nii et isegi kaks ja kolm tundi on minu arvates liiga pikk etteteatamise aeg aga on loomulikult eritingimused ning olukord Euroopas on erinev erinevates liikmesriikides, nii et olen valmis kolme tunniga leppima mis puudutab aga rongide hilinemise hüvitamist, siis äh, me peame saavutama tasakaalu tarbija õiguste ning äh, raudteeettevõtete kulude vahel. ning oma õigusloome protsessis äh, tahtsin, peaksime me püüdlema igasuguseid hilinemisi tõesti piirata, nii palju kui see vähegi on võimalik. see ei olnud uuesti sõnastamise teema muidugi ja ma arvan, et me ei pea tegelikult seda teemat konkreetselt tõstatama. võib-olla siis ainult kiirrongide puhul, ülikiirete rongide puhul, kes sõidab, mis sõidavad kiiremini kui üle, kui kakssada kilomeetrit aga ma tegelikult ei näe, miks peaks asju lahus hoidma, raportöör ka ei ole päris kindel selles küsimuses, ma arvan, et tarbijad peaksid olema küll meie püüdluste keskmes, aga me peame äh, samuti tagama raudteeettevõtete toetuse ning see kuldne kesktee on raske saavutada. olen nõus Euroopa konservatiivide reformistide kolleegiga ning raportööriga äh, andmete küsimuses ja lisa kolm küsimuses, ma arvan, et ma ei saa aru, miks me peaksime selle komisjoni ettepanekust välja võtma. minu meelest on parem äh, andmete küsimuses lähtuda komisjoni esialgsest ettepanekust. nii et suhtun siis äh, Äh, muudatusettepanekutest äh, kakskümmend, muudatusettepanekutesse kakskümmend üks, kolmkümmend üheksa äh, suure kahtlusega ja viiskümmend kolme osas paneksin pluss, nii et võtkem see raport suure toetusega vastu, sellepärast et meie toome ikkagi reisija keskmesse. rohelised ja Julia Reeda. suur tänu lugupeetud esimees, ka mina tahaksin tänada raportööri, oleme nõus üldise valitud suunaga. lähenemisviis on märkimisväärselt tarbijasõbralikum, kuid äh, juhtkomisjonist välja tulnud dokumente ning väga oluline on see, et meie komisjon siis ähm, mängib oma tähtsat rolli selle teemaga seoses. mitmes küsimuses tegelikult meie isiklikult äh, tahaksime isegi enamat kui see, mille kohta on ettepaneku teinud raportöör. kõigepealt oleme täielikult nõus vääramatu jõu kustutamisega, sellepärast et sellel ei ole mitte mingisugust mõtet. raudtee ja rongireisimise kontekstis meil kõigil on näiteid selle kohta, kuidas järsku rong ei tööta, sellepärast et üllatus-üllatus, jaanuaris hakkas järsku lund sadama ning ma arvan, et see on tegelikult selline nähtus, millega kõik peaksid koim-, toime tulema, see ei ole samasugune olukord nagu lennuk, millel võib tõesti olla tõsiseid julgeoleku või turvalisuse probleeme samasuguses olukorras. mis puudutab äh, ühispiletit, siis äh, me tahaksime ühispiletite pakkumise muuta kohustuslikuks, me tahaksime, et et kõik äh, rongiettevõtted oleksid kohustatud koostööd tegema, jagama andmeid, jagama juurdepääsu oma äh, ostusüsteemidele selleks, et äh, ühispilet oleks võimalik. mis puudutab Euroopa platvormi, mille kohta on raportöör ettepaneku teinud, siis ma arvan, et see on üks moodus, kuidas me saame kanda hoolt selle eest, et tarbija võib kasutada ühte kontaktpunkti. meie ise tahaksime, et et oleks kogu info olemas, mis seda võimaldaks ning koostalitusvõime oleks tagatud. olen nõus nende kolleegidega, kes äh, tõstatasid äh, hüvituse teema ja kes on seisukohal, et äh, hüvitus tegelikult peaks hõlmama mitte ainult kiirronge, vaid kõiki ronge. me tahaksime puuetega inimeste etteteatamisaega vähendada ning tuletaksime meelde, et võrdse kohtlemise õigus on tegelikult põhiõigus ja meil on näited selle kohta, et tegelikult on võimalik raudteetöötajaid äh, korralikult koolitada ja ette valmistada nii, et äh, võrdsus oleks tagatud äh, a priori. me, meile meeldib Hollandi näide, üks tund ja kui me võtame tegelikult tõsiselt oma võrdse kohtlemise põhimõtet ning põhiõigust, siis äh, me peaksime lõppkokkuvõttes tagama selle, et puudega inimesed saaksid kasutada transpordivahendeid samadel tingimustel nagu kõik teised. esitame muudatusettepaneku ka kaebuste esitamise kohta. me ei tahaks mingisugust pikendatud perioodi äh, keeruliste juhtumite puhul, sellepärast et äh, see ajavahemik oleks tarbija seisukohast tõesti väga pikk ja me leiame, et äh, raudteeettevõtetel peaks olema kohustus osaleda alternatiivses vaidluste lahenemise protsessis. loomulikult äh, peaks olema tagatud seejuures ka võimalus pöörduda kohtu poole. ühesõnaga, äh, IMCO komisjonis peaks olema tarbija ikkagi kõige eesmärgiks ja piiriüline liiklus ning selle lihtsustamine. sellisel juhul me ei too mitte kasu ainult äh, rongi kasutajatele, vaid ka keskkonnale, nii et üldine valitud suund meeldib meile ning ma arvan, et me saame seda raportit veel tugevamaks muuta, aitäh. härra Schwab, palun. Äh, aitäh, proua esinaine, ma tahaksin tänada raportööri, minu jaoks on oluline see, et oma arvamuses meie komisjoni poolt ütleme välja, et et äh, need reeglid, äh, äh, mis praegusel hetkel kehtivad kahe tuhande kaheksakümne, kahekümnenda aastani, et sealt võetakse need liigsed erandid välja, oluline on parandada piiriülest raudteeteenuse pakkumist, ähm, ning sellisel puhul tuleb ka tugevdada reisijate õiguste kaitset seega eelkõige tuleks tähele panna piiriülesele raudteeteenuse pakkumisele, näiteks öö, äh, tuleb tagada, et näiteks äh, Kölnist äh, Brüsselisse reisiva rongi puhul reisijatele kehtivad ühised reeglid komisjoni äh, ettepanek on tegelikult äh, täitsa hea ning loodetavasti suudab meie komisjoni arvamus seda veel parandada. aitäh, proua esinaine. minu arvates on see raport hea. Äh, transpordikomisjoni poolt vaadates. mina räägiksin ühest aspektist ainult vahel mängib olulist rolli poliitilises töös ka enda professionaalne kogemus, kaks, üle kahekümne viie aasta olen mina raudteesektoris töötanud ning täpselt äh, see äh, asi, millest siin on palju räägitud, on oluline, nimelt puuetega inimesed, kes ei saa igapäevases elus piisavalt hästi äh, osaleda ühiskonnas see, et nendega nüüd, neid ka arvesse võetakse, on väga hea. Äh, väga meeldiv on härra, et härra De Jong vähendab seda aega veel kolme äh, tunnile, aga mul on üks ketserlik küsimus alati on ebameeldiv, kui sa pead sõltuma teistest inimestest, aga kas ei oleks mitte veel parem ja minu meelest härra Reeda vist või kolleeg Reeda ütles, et võib-olla peaks ka ümber ehitama meie infrastruktuuri, et kõigil inimestel oleks sõltumatu juurdepääs. see ei puuduta ainult puuetega inimesi, see puudutab inimesi igasuguses vanuses, et nemad saaksid vabalt kasutada kõiki meie transpordivahendeid. et see näiteks, et oleks ka pere, lastega peredel lihtsam juurdepääs seega äh, seda saaks parandada, kui raudteejaamad ümber ehitada äh, ja parand-, parandatakse läbi siis juurdepääsu. seetõttu ma palun, et äh, te mõtleksite selle üle, kolm tundi on tõesti okei okay,, aga ja Saksamaal meil praegu toimub see projekt, et kõigil peaks olema juurdepääs suurtele raudteejaamadele et võib-olla peaksime me ka Euroopas mõtlema sellise ümberehitamiskohustuse kehtestamisele. aitäh! see mure, mida te tõstatasite, äh, sellest räägitakse ka Euroopa juurdepääsu seaduses, me räägime läbi praegu triloogis. ennem kui ma annan uuesti sõna raportöörile, annaksin sõna Euroopa Komisjonile. härra Skothaus, kes juhib B5 üksust Move peadirektoraadis. aitäh! omalt poolt tahaksin öelda, et suur tänu selle suure toetuse eest meie ettepanekule siin raportis ja ka teie sõnavõttudes. keskenduksin paarile aspektile, kus teil oli küsimusi meie lähenemise kohta esimene puudutas seda platvormi ja artiklit üheksa. Te ütlesite, et soovite minna kaugemale. viitaksin siin kontekstis meie delegeeritud õigusaktile, mis puudutas Euroopa ülest mitmemodaalset see transpordi infoteenust, mis võetakse vastu mais, see öö, loob, toob ka natukene öö, tausta selle öö, Äh, sellele teemale, mis äh, puudutab tehn-, tehnilisi äh, ja näiteks IT-probleeme sellise platvormi loomisel. vaadake ka see dokument üle. tagamaks, et meil oleks tõesti ühine lähenemine. siis, mis puudutab hilinemisi kiirrongide puhul, sellega me ei tegelenud, aga kui te arvate, et te saate siin rohkem diferentseerida või soovite kaugemale minna, siis palun, me ei puudutanud seda teemat, sest me arvasime, et et praegu on olukord kahekümne kaheksas liikmesriigis väga erinev, seega me sellega ei tegelenud. siis force majeure, põhjendus oli, äh, nagu te teate, Euroopa Kohtu lahend, me soovime et kõiki nelja transpordiliiki koheldaks võrdselt, aga nagu te õigesti ütlesite, siis lennuliiklus ei ole sama, mis rongiliiklus. seetõttu on, me tõime me sisse erineva force majeure'i klausli, mis on väga kitsas ja mis ei tohiks tekitada selliseid probleeme öö, äh, tõlgendamisega, äh, nagu seda tekitas lennundusesse. mis puudutab erandeid, siis te soovite erandeid vähendada, meie koostasime eraldi raporti erandite kohta, kus näidati, et äh, reisijate õigusi rakendatakse ellu väga erinevalt liikmesriigiti ning äh, äh, olukord on väga killustunud Euroopa Liidus, neid erandeid tuleks vähendada ja see on, kui teda, te seda rõhutate, on väga meeldiv meie jaoks, siis liikumis puudega, puuetega inimeste juurdepääsu teema. suur tänu ka äh, siin teie toetuse eest, nagu ma näen, siis raportöör ei teinud mingisuguseid muudatusettepanekuid meie koolitus äh, algatustele, koolitus on meie arvates väga oluline ka äh, äh, värske personali jaoks, me ei peaks piirduma ainult personaliga, äh, mis tegeleb äh, otseselt liikumispuudega ja puudega inimestega siis ümberistumisega piletid ja tagavara variandina te arvame me, et et vähemalt reisija võiks teada, kas see on üks pilet või siis nagu mitu ümberistumisega piletit. Teie tegite ettepaneku, et me peaks tagama, et oleks vähemalt valikuvõimalus reisijal. selle üle tuleb veel rääkida, võttes arvesse praegust turuolukorda. ja selle artikli üle on vaja veel arutada mõlemalt poolelt menetluse käigus. ja siis, mis puudutab äh, alternatiivset vaidluslahendamismehhanismi, et see peaks olema kohustuslik, viitaksin meie äh, õiguspeadirektoraadi aruteludele ja jätkuaruteludele, mis puudutas online platvorme. see puudutab ka liikmesriikide ameteid, olukord liikmesriigiti on väga erinev ja see võiks mõjuda halvasti, kui me muudaksime selle kohustuslikuks. minu arvates on meil üsna paindlik raamistik alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide jaoks ja online vaidluste lahendamise jaoks. tuleks vaadata, milline, kui erinev on olukord liikmesriikides, eh, ennem kui me kaalume selle asja kohustuslikuks muutmist. suur tänu tähelepanu eest, suur tänu sõna andmast, aitäh selgituse eest! Eh, suur tänu ja tänan sõna raportöörile Tõnis Tööangile. suur tänu! ma arvan, et teen lühidalt sest olen tegelikult rahul kolleegide sõnavõttudega. ma arvan, et me liigume kõik ühes suunas. ja artikkel viiskümmend kolm äh, on väga hea, meid tuleks kaasata ka tulevikus, kui transpordikomisjon on oma seisukohad vastu võtnud ma tõesti arvan, et meil on väga tähtis roll, oma roll tarbijate õiguste edendamisel. ning mis puudutab äh, neid äh, sõiduplaane, vabandust, mis puudutab ajakava, äh, mille tõstatas <laughs> Lucy Anderson, siis me hääletame tükk aega ennem transpordikomisjoni hääletust transpordikomisjoni muudatusettepanekute tähtaeg on küll ka natukene varem, aga ma arvan, et väga hea on, et me hääletame kõvasti ennem transpordikomisjoni hääletust, nii et äh, tarbija õigusi puudutavad küsimused oleksid korralikult kajastatud. ma võiksin küll punktid siin ükshaaval läbi vaadata aga kõik need teemad, mis siin tõstatati, tegelikult on teemad, mille puhul ka mina olen muudatusettepanekuid esitanud. Need ajakavad, tähtajad, nii edasi ja nii edasi, kõik on ettepanekud, mis on ka mulle meeltmööda, nii et ma arvan, et küll me jõuame kompromissile, sest et me kõik tahame siiski ühte ja sama asja puuetega inimeste teema oma sissejuhatavas sõnavõtus ma seda küll ei rääkinud, aga see teema tuleb päevakorda ikka ja jälle, kui ma räägin äh, puuetega inimeste organisatsioonidega. väga vihale ajav on, kui sind kogu aeg nähakse kui puudega inimest. me peame kandma hoolt sellest, et inimesi ei liigitata eri rühma ja seetõttu mulle väga meeldib selline lähenemisviis, kus me kohtleme kõike ühtselt ja kõike kohtleme võrdselt ning selle nimel tuleb tööd teha ka tulevikus. ainus asi, milles ma jään eriarvamusele, on dokumendid organisatsioonid ütlesid, et nemad on valmis andma rohkem informatsiooni ja komisjon võib alati küsida täiendavat informatsiooni täie konkreetsetes küsimustes. aga eh, lehekülgede kaupa üksikasju selle kohta, mis on kättesaadavad ja mis ei ole kättesaadavad, see on minu meelest liig, aga eks me leiame selles küsimuses ka lahenduse. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes aprill eh, lõuna ajal kell kaksteist ja juhiksin tähelepanu sellele, et tegemist on uuesti sõnastamise menetlusega, mis tähendab seda, et lähtuvalt uutest kodukorra reeglitest saab muudatusettepanekuid esitada ainult nende tekstiosade kohta, milles on, millesse on sisse viidud suuri muudatusi ja mis on märgistatud halliga tekstis ja kõikide muudatusettepanekute puhul, mis on teiste osade kohta, tuleb lisada kirjalik selgitus ja põhjendus ning viidata, kuidas see muudatusettepanek on seotud halliga märgistatud tekstiga. seda öeldes tahaksin lõpetada meie hommikuse koosoleku osa. suur tänu kõigile, et tulite siia, suur tänu ka tõlkidele ja kohtume jälle siinsamas kell kaks kolmkümmend. head isu teile!